vastavalt kodukorra reeglile kolm punkt neli on õigusasjade komisjon oma koosolekul üheksateistkümnendal juulil kaks tuhat üksteist kontrollinud ja heaks kiitnud Darja Kronbergi volitused ja pädevuse, samuti äh, Dmitri Kruutsase volitused ja mandaadi ning äh, Frank postivolitused alates siis kahekümne esimesest juunist äh, kaks tuhat üksteist. ning äh, need kolm kolleegi on nüüd äh, läbinud kogu vajaliku menetluse ja ma õnnitlen neid ähm, ametisse kinnitamise puhul